õigusloomelisele eh, dokumendile vastavalt artiklile seitsekümmend kaheksa parlamendi kodukorras ning nagu esimest korda kasutame me uut ökonoomilist söömi ning kirjutame eh, ühele dokumendile alla gaasivarustuse eh, tarnekindluse kohta digitaalselt ning nende dokumendid avaldatakse samuti praeguse istungi protokollides. erinevad komisjonid on otsustanud alustada